mina ning kõigepealt annan sõna neljaks minutiks äh, raportöörile proua Weberile, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada variraportööre mitte ainult äh, nendepoolse panuse eest äh, sellele raportile, vaid esmajoones just nende töö eest inimõiguste kaitsel ja diskrimineerimise vastasel võitlusel kahe tuhandendal aastal kuulusin mina inimõiguste organisatsioonide raamistikku, äh, mis tegi tööd selle nimel, et Euroopa Liidu tasandil võetaks vastu diskrimineerimisvastased seadusandlused. kui kaks töö, võrdõiguslikkuse direktiivi vastu võeti, oli see meie jaoks Äh, ajalooline hetk, sellepärast et äh, diskrimineerimine on äh, häbiväärne käitumine. kuusteist aastat hiljem on mul suur au selle Euroopa Parlamendi liikmena siin hinnata seda, kuidas võrdse tööalase kohtlemise direktiivi on kohaldatud kahe tuhandendal aastal lasus meie liikmesriikidel kohustus kaitsta inimesi diskrimineerimise eest tööhõive valdkonnas ja kutseõppe valdkonnas ja ei ole üllatav mitte kellelegi, et äh, mõned liikmesriigid on nõuetest kaugemale läinud, laiendatud on kaitset diskrimineerimise vastu ka teistele valdkondadele, nagu näiteks juurdepääs äh, teenustele ja kaupadele, siis on teisi liikmesriike, kes ei ole suutnud seda veel miinimumtasandilgi äh, ellu rakendada. ja see raport näitab, kui oluline on võrdõig-, võrdõiguslikkuse alas and-, andmestiku kogumine nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu tasandil selleks, et vaadata, milline on otsese ja kaudse diskrimineerimise olukord Euroopa Liidus. praegu on diskrimineerimise kogemise ja sellest teadaandmise vahel suured käärid äh, sotsiaalpartnerid ja teatud organisatsioonid saavad äh, inimese, inimeste mm, teadlikkust tõsta selles valdkonnas, neil on väga suur töö siin ära teha, sellepärast et äh, sageli inimesed ei anna sellest diskrimineerimisest teada ja ei asu võitlusesse selle vastu seetõttu on teavituse tõstmine ja andmete kogumine väga olulised selleks, et aidata töötajaid, ohvreid, aga ka tööandjaid selleks, et vaadata, kuidas oleks võimalik muuta oma poliitikaid äh, võrdse kohtlemise põhimõtetega kooskõlas. Äh, selliste organite erapooletust tuleb tagada ja nende tegevusi tuleb toetada ja neile tuleb anda piisavalt rahalisi vahendeid ma tahan eriti rõhutada äh, mitmekordse diskrimineerimise küsimus, mis sageli tuleneb äh, fragmenteeritud standardite ja reeglite olemasolust ka erinevates liikmesriikides äh, liikmes, vabandust, kodanikel on raske aru saada isegi ühekordsest diskrimineerimisest, mis siis rääkida mitmekordsest diskrimineerimisest oluline on äh, ära märkida see, et äh, juurdepääs kohtulikule kaitsele erinevate diskrimineerimisjuhtumite puhul ei ole alati tagatud, see on keeruline ja liikmesriigid peavad tagama selle, et ohvrid saaksid äh, piisavat juriidilist abi kõikides kohtuastmetes ja menetluse raames, see puudutab ka nõuandvaid teenuseid. kohtusse pöördumise võimalus ei ole oluline mitte ainult ohvrite jaoks Äh, sellel on harim mõju kogu ühiskonna jaoks äh, kohtuasjadega tegelemine ning äh, piisava esindatuse tagamine on mõningatel juhtudel endiselt problemaatiline. me tahame, et liikmesriigid leiaksid viise, kuidas ohvreid aidata näiteks ka ähm, kohtutasudest vabastamise teel ähm, ja vabaühenduste poolt pakutavate tugiteenuste näol vabaühendused, äh, kes tegutsevad selles valdkonnas, saaksid aidata äh, kohtumenetluse raames. heade menet-, heade äh, tavade jagamine liikmesriikide vahel on ka väga oluline. me peame mõistma, et on väga oluline igasuguse diskrimineerimise vastu võidelda ja ma loodan, et siin kojas võetakse see raport vastu suure häälteenamusega, aitäh! suur aitäh, proua Veber, teile! ja nüüd ma annan komisjoni nimel sõna proua Tysonile. palun, teil on sõna, proua volinik. suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri proua Weberit, kes selle väga põhjaliku äh, hinnangu äh, koostas äh, selles osas, mis puudutab võrdse tööalise kohtlemise direktiivi kohaldamist diskrimineerimine mis tahes vormis ei kuulu Euroopa Liitu ja seetõttu Euroopa Komisjon on vägagi pühendatud sellele, et tagada, et äh, mittediskrimineerimisdirektiivid oleks tõhusalt äh, kohaldatud selleks, et äh, edendada õiglast ja kaasavat ühiskonda ja tagada tööturud, mis pakuvad võimaluse kõigile Euroopa sotsiaalõiguste samba projekt ütleb, et väheesindatud rühmade esindatus äh, tööturul peab paranema ning tuleb tagada see, et äh, neid inimesi äh, koheldaks võrdselt igas tööturu valdkonnas ja tuleb inimeste teavitust inimeste seas teavitustööd teha diskrimineerimise kontekstis ja hiljutised statistilised andmed on murettekitavad. Eurobaromeeter viis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal läbi uuringu ja sellest selgub, et Euroopa Liidus ähm, on laialt levinud diskrimineerimise tunnetuslikkus äh, ja väga paljud inimesed on mures just etnilise tausta pärast, diskrimineerimise pärast, äh, viiskümmend kaheksa protsenti seksuaalse sättumuse tõttu, diskrimineerimise tõttu. Äh, kuid positiivseid arenguid on ka see uuring näitab ka seda, et kodanikud on järjest rohkem teadlikud oma õigustest selles valdkonnas mis on tegelikult esimeseks kriitiliseks sammuks selleks, et parandada jõustamist ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, hindamisraport äh, äh, näitab kahe võrdõiguslikkuse direktiivi koha pealt, et need on korrektselt ellu rakendatud liikmesriikides. oluline on olemasolevad seadusandlikud dokumendid äh, ühendada poliitiliste tegevustega äh, ja seeläbi äh, parandada inimeste teadlikkust nendest õigust, nende õigustest ja juurdepääsu võimalikkusest ähm, kohtumenetlusele. komisjon tahab äh, seda direktiivi erinevates valdkondades ära kasutada ja ma toon siinkohal mõned näited selle kohta kõigepealt äh, me edendame äh, teadusuuringuid ja analüüse olukorra osas, mis puudutab liikmesriikide olukorda. me me viime läbi äh, iga-aastaseid äh, diskrimineerimisalaseid uuringuid, äh, raporteid, mis puudutavad seksuaalset diskrimineerimist. lisaks tegeleme tööhõive valdkonnas toimuva jälgimisega ja koostame ka selle kohta raporteid ning sooline võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine on samamoodi teemad, mida me käsitleme me kogume võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid andmeid ka me teame, et selliste dokumentide koostamine iseenesest ei ole lahenduseks, kuid äh, diskrimineerimise mustrite mõistmine on väga olulise tähtsusega selleks, et oleks võimalik paremat poliitikat äh, ajada ja äh, olemasolevaid dokumente kohaldada. kõrgetasemeline, kõrgetasemeline töörühm selles vallas aitab lihtsustada paremate tavade vahetamist selles valdkonnas Äh, õigustest teavitamine ning äh, kohtusüsteemile juurdepääsu andmine on midagi, mis on väga olulised. koolitused, seminarid, konverentsid, nagu näiteks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kolloquium põhiõiguste valdkonnas keskendus äh, sallivusele ja antisemitismi vastasele võist-, võitlusele ja meil oli ka seminar, mis keskendus mitmekordsele diskrimineerimisele ja sellevastasele võitlusele me toetame erinevaid organisatsioone, kes diskrimineerimise vastu võitlemise vallas tööd teevad. Euroopa Liidul on ka Põhiõiguste Amet, on ka Equinet, mis on väga tuntud võrgustik, mis ühendab riiklikke organeid, kes teevad tööd võrdse kohtlemise edendamiseks kahe tuhande kaheksanda aasta ettepanek võrdse kohtlemise direktiiviks on selline, mille eesmärk on keelustada diskrimineerimine ka religioossetel või usulistel põhjustel mm, mm, vanusest ja ka seksuaalsest sättumustest tulenevatel põhjustel. Need on valdkonnad, mida ei ole veel kaetud äh, sellistes valdkondades nagu juurdepääs kaupadele ja teenustele, sotsiaalteenuse valdkonnad ja nii edasi ja ka rassiliste äh, küsimustega tegelemine on väga oluline. Äh, mina leian, et äh, see ettepanek tuleks nõukogu poolt vastu võtta õige pea. me oleme saavutanud ka edusamme, austatud parlamendisaadikud, arutelude kontekstis, mis on seotud Äh, direktiivi ettepanekuga European Accessibility Act kontekstis. Äh, äh, juurdepääsuvõimalused on väga olulised puuetega inimeste jaoks, selleks, et nad saaksid osaleda täieõiguslikult ühiskonnas ja seetõttu ma tervitan ka ÜRO konventsiooni kontekstis tehtavat tööd, mis on suunatud just puuetega inimeste küsimustele ja Euroopa Liidu äh, puuetega inimeste strateegia tuleb ka varsti ülevaatamisele Euroopas. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tulime me välja erinevate tegevuste nimekirjaga selleks, et edendada seksuaalvähemuste äh, õigusi ja ärgem unustagem ka Euroopa Kohust, mis mängib samamoodi väga olulist rolli selleks, et selgitada, milline on Euroopa Liidu diskrimineerimisvastaste õigusaktide ulatus, meil on praegu olulis-, siia otsuseid äh, oodata, mis on seotud kahe kolelema juhtumiga, mis on seotud ähm, pearättide kandmisega ma tahaksin lõpetuseks rõhutada seda, et kaasavad tööturud on äh, võimalik saavutada ainult siis, äh, kui me kasutame partnerlussuhetel põhinevat lähenemist, mis hõlmab kõiki sidusrühmi avalikud asutused saavad aita inim-, aidata inimestel mm, omandada oskusi, end edendada, ettevõtted saavad ka mitmekesisusse panustada ning mitmekesisuse abil on võimalik parandada ka tootlikkust eh, ja ettevõtte tulemusi ja oluline on paremaid tavasid levitada äh, mittediskrimineerimise äh, valdkonnas ja äh, võrdse kohtlemise valdkonnas. suur aitäh! aitäh, lugupeetud volinik! ja nüüd saab liibekomisjoni nimel sõna proua Stevens, palun, teil on üks minut. suur tänu, härra esimees, austatud proua volinik kallid kolleegid, see raport näitab väga selgelt, et kuusteist aastat pärast seda, kui võeti vastu võrdse tööalase kohtlemise direktiiv Euroopas, on väga palju veel tegemata tööd. puuetega inimesed on alaesindatud tööturul, vähem kui viiekümnel protsendil nendest on töökoht, võrreldes siis seitsmekümne protsendiga muidu ja seega on vaja loomulikult kõikidel tasanditel võtta natukene teistsugune lähenemine. me peame muidugi tagama ka selle, et puuetega inimesed äh, saaksid äh, kasu lõigata vaba liikumise põhimõttest, praegu see sugugi nii ei ole. toon näite äh, puuetega töötajad satuvad ikka ja jälle haldustakistuste ette muuhulgas. ilma puuet, puude, puudeta inimesed loomulikult selliste raskustega silmitsi ei pea seisma, see on vastuvõetamatu. puuetega inimeste ÜRO konventsioon ütleb väga selgelt, eh, milline meie lähenemine peaks olema, suur tänu. suur tänu, kolleeg Stevens, järgmisena saab sõna Naisõiguste komisjoni nimel eh, kolleeg eh, Šoidrova. suur tänu, suur tänu, kallid lugupeetud kolleegid, kõigepealt lubage mul tänada proua Veberit ehm, tehtud töö eest. ma olen proua Veberiga täiesti nõus diskrimineerimine töökohal on probleem, mis tuleb välja juurida. me peame kindlasti olukorda parandama. mina esitasin siis äh, arvamuse äh, Naisõiguste komisjoni nimel, meie viitame Äh, mitmekordsele diskrimineerimisele ja naiste olukorrale. me ei tohiks unustada seda, et naised on ebasoodsamas olukorras tööturule, arvestades äh, seda, et nad on mingil hetkel kindlasti lapsepuhkusel ja loomulikult tuleb hinnata ka nende tööd äh, kodus Ehm, ehm, ma tervitan esitatud raportit, kuid äh, esitaksin ka mõned äh, reservatsioonid. praegust seadusandlust peaks minu meelest pigem äh, järjepidevamalt rakendama, selle asemel, et võtta vastu uus direktiiv ja eetiliste küsimuste harmoneerimine on ka väga pro-, problemaatiline. me peaksime olema ettevaatlikud nende liikmesriikide juht suhtes, kes on piiranud äh, ususümbolite kandmist töökohal. siin peaksime ju jätma vabad käed liikmesriikidele, nad peaksid ise need küsimused lahendama. võrdse kohtlemise äh, temaatika on meie jaoks kõige olulisem tööturul ja, ja sellele me peaksimegi panustama. suur tänu, kolleeg Šoidrova ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide esindajad ja Rahvapartei nimel üheks minutiks saab sõna härra Kaasa. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada meie raportööri suurepärase raporti eest. selle direktiivi rakendamine laiendab kaitset diskrimineerimise vastu ja sellele oleme me üles ehitanud Euroopa seadusandluse. selle direktiiviga loome me raamistiku, millega me saame võidelda diskrimineerimise vastu, olgu see siis usupõhine äh, veendumuste äh, põhine puudest või vanusest või seksuaalsest sättumusest sõltuv. Äh, me peame tagama, et kõikides liikmesriikides koheldakse inimesi võrdselt tööturul, ilma et tekiksid liikmesriikide vahel erinevused väga paljud liikmesriigid aga kahjuks äh, äh, ei ole nõukogus olnud piisavalt jõulised, et neid praktikaid äh, kasutusele võetaks. meie maailm peab muutuma sallivamaks ja me peame diskrimineerimise eemaldama. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna äh, Teil on esitatud sinine kaart äh, härra Sannilt, olete valmis vastama? härra Tšaani, vabandust, jah, teil on sõna. suur tänu, härra esimees austatud kolleeg, kahes punktis äh, oleme me samal arvamusel, äh, aga mul on üks küsimus. ühelt poolt ütlesite, et see arvam-, et see raport on hästi koostatud, ma olen nõus. teisalt, äh, liikmesriigid ja valitsused, no nende tööpõli on veel väga-väga lai, eriti nendes liikmesriikides, kes on teistest veidi maha jäänud ikka veel kas teile ei ole jäänud muljet, et äh, liikmesriikide tasandil või siis ka Euroopa tasandil äh, võetud meetmed peaksid äh, võitlema ka selle vastu, et puuetega lapsed, et nendele keskendutaks ka rohkem, et valmistada neid ette raskeks tulevikuks. suur tänu, ütleb härra Kaasa, loomulikult ma ju ütlesin seda, et me peame diskrimineerimise vastu võitlema, loomulikult meie seadusandlus ei ole ideaalne ja paljudes liikmesriikides on diskrimineerimine jätkuvalt probleemiks. aga selleks ongi oluline kogemuste vahetus, et, et me näeksime, millised oleksid kõige paremad võimalused diskrimineerimine tööturul täiesti eemaldada. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel sõna kaheks minutiks proua Blinkevitš-Utele suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri proua Veberit suurepärase raporti eest ja ka selle eest, et meie koostöö nii hästi sujus sellel direktiivil on selge mõju igapäevale, igapäevasele elule kõikide kodanike jaoks, olgu tegemist eakamate kodanikega, naiste või meestega. tuleb aru saada, et demograaf, demograafilised muutused Euroopas ja pensioniea tõstmine äh, tähendab seda, et me peame vanemate, eakamate töötajate diskrimineerimise vastu võitlema. me tõstame pidevalt pensioniiga ja see tähendab seda, et peab olema ka võimalus äh, vanematel inimestel jääda tööturule. kutsuksin liikmesriike üles äh, kaitsma äh, vanemaid inimesi tööturul, võtma nende vastase diskrimineerimise äh, vastu võitlemise oma südameasjaks, sest et liikmesriikides satuvad nad tihti tööturul kõige kiiremini ohvriteks. ja tahtsin veel rääkida kõige äh, haavatavama ühiskonnagrupi äh, diskrimineerimisest meie ühiskonnas, nimelt puuetega inimesed. väga paljud liikmesriigid ei ole praegust direktiivi rakendanud, nad ei ole taganud äh, töökeskkonda puuetega inimestele ja ei ole taganud seda, et äh, oleksid töö ja, ja elamistingimused nendele tagatud, ei ole võimalik neil osaleda kutseõppes ja elukestvas õppes ja nii edasi. liikmesriigid peaksid äh, tõukefonde kasutama selleks, et puuetega inimesed saaksid nii palju abi, kui neil on vaja ja veel, äh, tagakiusamine äh, töökohal, olgu see siis äh, vanuse, veendumuste või seksuaalse sättumuse põhi, põhine. tagakiusamine on äärmiselt halvav ja inimestel on väga raske sellises olukorras töökohal jätkata. me peame suurendama teadlikkust töötajate õiguste ja võimaluste kohta ja kindlasti peaksime rohkem rääkima ka sellest, milline vastutus lasub tööandjatel. kodanikud ei ole alati kursis oma õigustega. suur tänu ja nüüd ECR eh, e fraktsiooni nimel kolleeg Trebesius, suur tänu, härra esimees, ECR fraktsioon toetab meetmeid, mis on suunatud eh, diskrimineerimise vastasele võitlusele töökohal, aga meie jaoks on oluline ka see, et meie majandust ei koormataks üle suuniste ja reeglitega, mis lõpuks läheksid, mille eest tuleb maksta töökohtade kaoga. mul on väga hea meel, et siin ähm, viidatakse seadusandluse ühtlustamisele, aga iga seadusandliku sätte puhul peame me tagama selle, et rihitud eesmärgid ka saavutakse ja ei toodaks kaasa negatiivseid tagajärgi. me ei peaks äh, siin keskenduma ainult töökohtadele. kui aga no ministrid, kuivõrd nõ, ministrite nõukogu ei ole suutnud jõuda kokkuleppele, peaksime me üle vaatama need diskrimineerimise sätted ja veel kaks märkust, ECR fraktsioon ei taha toet-, ei toetada sotsiaalklauslit ehm, ega ei toeta ka seda, et ehm, raseduse sünnituspuhkuse reguleerimine peaks tulema Euroopa tasandile, see peab jääma liikmesriikide otsustada. suur tänu ehm, ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Harkin, üks minut suur tänu, härra esimees, see raport äh, proua Weberilt, minu kolleegilt, on kõikehõlmav ja ilusti tasakaalus. räägitakse siin probleemidest, äh, mis meie ees seisavad äh, töökohal võrdse kohtlemise tagamiseks. proua Tyson, volinik, nendest ka hetk tagasi rääkis. meie raport keskendub sellistele teemadele nagu puue, vanus, seksuaalne sättumus, veendumused, aga räägime ka teistest aspektidest E, mõned e, probleemid on mõõdetavamad ja arusaadavamad, näiteks e, mõistlikud elamistingimused puuetega inimestele, see on selgemalt defineeritavam, avaliku sektori hoonetele juurdepääsus ja nii edasi, avalikud hanked ja teatud töökohtadel vanusepiiri seadmine ja nii edasi ja nii edasi ja loomulikult peavad liikmesriigid tegema koostööd part-, ähm, abieluvararežiimide, partnerlusrežiimide osas tagama vastastikuse tunnustamise, aga mõned teemad on natukene delikaatsemad, mõnedel on väga selged mõjud siseriiklikul tasandil, kultuur, ajalugu või hiljutised sündmused võivad olukorda mõjutada ja mida ma tahtsin öelda selle kohta. kui äh, diskrimineerimist tööturul äh, põhjendatakse nende aspektidega, siis me avame küll Pandora laeka. suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Kaari. suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada raportööride väga hea raporti eest, see on väga oluline teema ja see puudutab meid kõiki. Äh, võimalus tööturule pääseda peab olema kõigil, sõltumata nende sotsiaalsest päritolust päri,, äh, ratsilisest päritolust, seksuaalsest sättumusest ja muust sellisest võrdsed võimalused peaks olema meie selged eesmärgid, liialt paljud langevad äh, diskriminatsiooni ohvriks. praegugi on äh, tohutud erinevused äh, eurooplaste vahel, tohutud erinevused on võimaluste vahel pääseda mõne parematele töökohtadele ligi ja tööturule eh, jõudmine on, on väga keeruline, vahel lausa võimatu. peame eh, sellisele nähtusele lõpu tegema, selline diferentseeritud suhtumine peab kaduma. peame lubama liikmesriigidel eh, investeerida rohkematesse töökohtadesse ja headesse töökohtadesse peame lõpetama diskrimineerimise ja suhtuma sellesse kui millesuuliku äh, kogu ühiskonna jaoks. suur tänu. suur tänu ja roheliste nimel saab sõna proua Ždanuka. suur tänu, ma sooviksin tänada Renate Weberit selle raporti eest. roheliste fraktsioon toetab üleskutset nõukogule patiseisust välja tulla äh, ja eh, horisontaalse diskrimineerimisvastane direktiiv vastu võtta, asendades eh, praegu olemasolevat eh, direktiivi. see peaks olema oluline samm ka radikaliseerumise vastu võitlemisel ja see peaks aitama ehm, ka aidata neid elanikkonnagruppe, kes diskrimineerimise all kannatavad, liikmesriigid seda sätet aga piisavalt ei kasuta. sooviksin rõhutada ka eh, eh, soovitust, et võtta vastu Euroopa eh, raamistik, mis vaid nõuab võitlust antisemitismi ja, ja ja islamofoobia, mina lisaksin siia juurde ka russofoobia. suur tänu. EFTD nimel saab sõna proua Agea. suur tänu. suur tänu proua Veberile tubli töö eest. direktiiv on juba seitseteist aastat vana sõltumata sellest, et palju veel te-, teha, on väga palju edusamme tehtud. struktuurilised, samas struktuuriliste probleemide kõrval on esile kerkinud liikmesriikides uued ebavõrdsused. ja see puudutab eriti teatud rühmasid, kes tunnevad, et tööturul neid diskrimineeritakse. näiteks ei lubata edasi lükata pensionile mineku iga, sest äh, nad äh, väidetavalt, nad ei ole võimelised kohaldama tööturu